Thank you for being here and thanks to the suur tänu, et te olete kohale tulnud ja äh, aitäh kõigile neile ka, kes kultuurikomisjoniga ühiskoosolekul viibisid. see oli väga kasulik üritus. ja niimoodi tulebki teiste komisjonidega koostööd teha. kultuurikomisjoniga ka. nii. kaksteist kolmkümmend täpselt äh, tuleb äh, lõpetada see koosoleku osa ja kell kaks jätkame oma tööd, siis on meil Mariann Tysoniga kohtumine aga nüüd hakkame rääkima töötajate lähetamisest seoses teenuste osutamisega me peame muudatusettepanekuid läbi vaatama ja kõigepealt annan raportööridele sõna. ja jagage siis, kes millal sõna võtab. kumb siis alustab, Elizabeth Morin-Chartier või Agnes Jongeerius? suur tänu, proua esinaine aitäh selle eest, et te äh, mõistate meie töömeetodit, me tõesti jagame seda tööd kolleeg Jongeeriusega ja äh, me tahaksime nüüd raporti muudatusettepanekutest rääkida kahel häälel ja oleme teemad omavahel ära jaganud. nagu te teate, see ongi nüüd äh, levinud töömeetod. kõigepealt pean vabandama kõikide kolleegide ees, sest me soovisime eh, tutvustada neid muudatusettepanekuid eh, niipea kui võimalik ja soovisime, et eh, need oleksid ka tõlgitud kõikidesse keeltesse, aga kahjuks ei ole veel teoks saanud. nüüd inglise keeles on olemas need muudatusettepanekud, me saime esmaspäeval teised tulevad äh, varsti, need teised keeled. Äh, esimese pilgu saame muudatusettepanekutele juba heita ja niipea kui võimalik, saate oma emakeeles näha neid muudatusettepanekuid, kõiki dokumente koos, et saaks sisulist tööd teha edasi. sest äh, selle töö detailid on väga olulised. nüüd kõige tähtsam etapp meie töös äh, ongi kätte jõudnud ja mina ja Agnes tahaksime teha nii, et äh, iga fraktsiooni äh, variraportöörid saaksid esitada muudatusettepanekuid, neid põhilisi muudatusettepanekuid, mille kallal on tööd tehtud. seega meie oleme siin kaasraportöörid ja oleme jõudnud kuulamise või ärakuulamise etappi. loomulikult äh, me oleme juba kõigiga kontaktis olnud ja koostööd teinud ja oleme kohtunud liikmesriikide äh, esindajatega, mm, liikmesriikide esindajatega Euroopa Liidu juures ja, ja mitmete äh, asjaosalistega, seega kõigil oli võimalus arvamust avaldada ja nüüd fraktsioonid saavad teha muudatusettepanekuid, neid muudatusettepanekuid oli äh, peaaegu viissada, äh, muidugi hea, et äh, liiga palju ka ei tehtud, viissada muudatusettepanekut, noh, kui spetsialistid seda vaatavad, siis aastate lõikes on näha, et kui tegemist on ikkagi tähtsa tekstiga, siis ongi tehtud umbes nii palju muudatusettepanekuid tehtud ja siis saab neid kategoriseerida vastavalt teemadele no,. loomulikult tahame olla avatud, tahame olla eh, valmis tasakaalu otsima, tahame lääne ja ida erinevused ületada ja me saame aru, et ühest küljest peab sotsiaalse tumpiku vastu võitlema, samuti ettevõtetevahelise ebaausa konkurentsi kohta käib see tekst ja nii edasi. viissada muudatusettepanekut, proua esinaine võtame kokku kogu oma energia, et äh, need läbi vaadata erinevate fraktsioonidega. noh, me oleme äh, siis äh, näinud neid muudatusettepanekuid, umbes pool puudutab põhjenduspunkte, teine pool teksti põhiosa ja see on ka, seda on ka oluline arvesse võtta edasi tahaksin fraktsioonide statistikat ka natuke teha. sada kuuskümmend üheksa EPP-lt, suur aitäh, Rahvapartei on esirinnas muudatusettepanekutega, umbes sada tuleb sotsialistidelt, siis on veel üks pakett äh, ECR, ELD ja QE, nad on teinud umbes viiskümmend äh, muudatusettepanekut kokku rohelise DNF on teinud umbes kolmkümmend ja FTD on seitse muudatusettepanekut teinud. see on nüüd alli-, poliitiliste allikute jaotus nii-öelda. ja äh, Agnes võib tutvustada siis neid äh, põhiosa muudatusettepanekuid, ise alustaksin sellest, milline on kohaldatav õigus ja maksimaalne lähetuse kestus. selle teema kohta tehti umbes kuuskümmend muudatusettepanekut, osad soovivad kestuse piirangu ära kaotada, et jääks status quo, teised tahavad, et oleks kakskümmend neli kuud, kolmandad tahavad, et kakskümmend neli kuud ja siis on tehtud veel ettepanekuid kolm kuud, kuus kuud, kaksteist kuud siis on veel, eh, et oleks mingisugune algperiood arvutuse aluseks võtta näiteks kolmkümmend kuus kuud või siis seostada see täielikult, loodan, et ma ei tee liiga kiiresti meie tõlkide jaoks, soovitakse täiendada seda piiri, ajapiiri sotsiaalkindlustuse piirmääradega ja teha siis erandeid vastavalt sellele, mida määrus lubab edasi äh, kumuleeruvad perioodid, kui on vaja äh, ühte lähetatud töötajat teisega asendada, siis paljud soovivad, et äh, see klausel üleüldse ära kaotataks komisjoni tekstist ja arvestataks pigem seda lepingut, mis läheb üle kuue kuu. see, seda tuleb veel arutada see oli siis niisugune üldtutvustus ettepanekute kohta. ja nüüd annan äh, kolleeg Agnesele sõna, et ta räägiks oma teemadest. suur aitäh! tahaksin oma poolt ka kõiki kolleege tänada, äh, neid, kes on äh, tõesti vaeva näinud ja muudatusettepanekuid teinud, sest mina olen täiesti veendunud selles, et et kui kõik investeerivad ühisesse lahendusse, siis suudame saavutada parima tulemuse. ja paljud inimesed ongi juba palju aega kulutanud selleks, et neid muudatusettepanekuid välja töötada. ja räägiksin nendest kollektiivlepingutest. sel, selles küsimuses tehti mitmeid ettepanekuid ja need ulatuvad sellest, et äh, kõik kollektiivlepingud peaksid lähetatud äh, töötajatele ka kehtima ja näiteks sinna alla kuuluvad äh, lepingud, mis puudutavad teatud sektorit või elukutset või geograafilist piirkonda või siis need kollektiivlepingud, mis on sõlmitud kõige suuremate töötajate ja tööandjate organisatsioonide vahel, seega mm, soovitakse, et need lepingud Äh, äh, peaksid äh, kehtima või need muudatusettepanekud rääkisid ka sellest, et ähm, informatsiooni kättesaadavuse suhtes peaksid need kehtima ainult universaalsetele kollektiivlepingutele, seega igasuguseid e, ettepanekuid tehti ja nüüd hüvitistest, palgast meil on tõesti mõned muudatusettepanekud tehtud, kus soovitakse tagasi minna selle sõnastuse juurde, mis ütles, et meil on minimum rates of pay, miinimumpalk. tahaksin äh, tuletada meelde teile, et hüvitis on miinimumpalk ja boonused, äh, mis lisanduvad. näiteks üks äh, raske töö eest täiendus kolmeteistkümnenda kuu eest ja kõik see äh, võetakse kokku nii, et äh, lähetatud töötaja ja liikmesriigi oma töötaja vastuvõtvas riigis on nagu ühel tasemel, kui need, neid koheldakse sarnaselt selleks, et vältida ebaõiglast konkurentsi ja tahtsin seda meenutada, et ei aetaks äh, segi seda, mida see tasu tähendab. edasi, äh, meil on umbes kakskümmend kolm muudatusettepanekut, äh, mis soovivad määrata kindlaks, kes on pädev tasu suuruse üle otsustama ja tõesti ausalt öeldes pean teile ütlema, et me mõtlesime siin kahe raportööriga koos. tuleks teha nii, et tasu mõiste fikseeritakse eh, liikmesriigi poolt Euroopa ei saa sugugi eh, sellistesse teemadesse sekkuda. Eh, siis oli veel kaks, kaks muudatusettepanekut. et te näeksite, milline, millised need proportsioonid on. kaks äh, oli, olid sarnased Slovakkia eesistumise ettepanekuga, äh, kus räägiti ühe, sellest, et ühest küljest tuleks äh, nagu enne kuue kuu kestust teatud tingimusi otsustada, teised rääkisid kahekümne neljast või kuuest kuni kahekümne nelja kuuni lähetusest, siis räägiti üle kahekümne nelja kuistest äh, lähetustest, seega äh, tegelikult oli kõne all kolm erinevat režiimi. pean ütlema, et äh, niisugune valik jäeti nõukogust kõrvale. võib-olla oleks huvitav teada, et need ettepaneku esitajad et mida nad mõtlevad selle all ja kuidas nad põhjendavad oma ettepanekuid. mina ja Agnes oleme igal juhul äh, selle poolt, et haldussüsteem oleks lihtne, äh, süsteemi oleks lihtne kontrollida, mida keerulisem see on. Danuta siin on tegelenud nende määrustega ja just äh, kontrollimäärustega kuidas neid lähetatud töötajaid kontrollida üle Euroopa, et siis äh, seda arvestades tahaksime, et see meie tekst oleks kooskõlas äh, ka kõigi nende äh, kontrollidega, kontrolli vajadusega, vastasel korral ei ole meil tegemist reegli lihtsa kohaldamisega. ja nüüd veel euro-, internetilehtedest, et et ehm, kas võiks olla selline üks eh, internetipaik, kus, kus kõik liikmesriigid saaksid teavitada siis sellest, milliseid, eh, milliseid tasumäärasid rakendatakse. kui me räägime siin ettevõtete tööst ja, ja lähetatud töötajatest, et siis see informatsioon oleks kõik kättesaadav internetis, et oleks teada, kuhu minna kui soovitakse mujale tööle minna. tahaksin rääkida mõnedest äh, kuludest ka ja kuludest, mis on seotud palkadega. Äh, hea oleks neid teemasid siin koos vaadelda, hiljem ma saan rääkida ka alltöövõtust, aga kõigepealt siis ähm, kulud ja äh, teatud kulude mahaarvastamine palgast mõned soovivad lisada liikmesriigi reegleid, näiteks igasugused päevarahad, reisikulud, mida vastavalt liikmesriigi seadusele eh, tuleb garanteerida. ja need peaksid siis sinna selle tasu definitsiooni alla jääma, need, need igasugused lisahüvitised. siis oli ka arvamus, et et äh, tuleks teha nii, et need äh, päevarahad ja reisikulud, et neid ei tohi lähetatud töötajate puhul pä-, äh, palgast maha arva, arvestada, aga näiteks töövahendid ja kulud, koolituskulud, et need ei saa ka arvestada, et, et kõige tähtsam on see, et kõik oleks selge, mida maha arvestada, mida mitte. et ei saa arvestada ei töövahendeid ega koolitust, väljaõpet ega ka päevarahasid ja reisikulusid. aga teised jälle ei olnud selle ettepaneku poolt. kõigepealt me eh, vaatame siis, kuidas meie komisjon selle ettepaneku saaks sõnastada ja siis üks teema, mida tuleb arutada veel, on alltöövõtulepud, vaatame, millised tingimused kehtivad, muudatusettepanekuid on tehtud mitmeid. me püüame eh, eh, kuidagi komisjoni ettepanekut muuta või ümber sõnastada võib-olla te mäletate, et komisjoni ettepanekus seisis see, et kui on liikmesriigil kohus, mingid kohustused alltöövõtjate suhtes, siis äh, need kohustused äh, kehtivad ka lähetatud töötajate puhul. ja kui need kohustused on hõlmatud äh, ettevõtte tasandil kollektiivlepinguga, siis tähendab see seda, et see kollektiivleping kehtib ka lähetatud töötajatele. see on see seos kollektiivlepingute ja alltöövõtulepingu vahel. Äh, mõned toetasid seda mõtet ja siis oli mitmeid muudatusettepanekuid ka selle vastu äh, argumendiks oli see, et kollektiivleping ettevõtte tasandil ei tohiks lähetatud töötajatele mitte kunagi kehtida näiteks äh, jälle diskrimineerimise tõttu. Elisabeth, palun. nüüd elamistingimuste puhul teen väga lühidalt. selle kohta tehti mitmeid muudatusettepanekuid, mis nõudsid äh, tingimuste parendamist, tugevdada seda mõtet, mida me oma raportis oleme äh, siin välja pakkunud see tähendab seda, et lähetatud töötajatele tuleb head elamistingimused tagada, see on nagu hea enne, sest me teame, et tegelikult kõik, kõik fraktsioonid, kõik, igal poliitilisel tiival on selle vastu huvi. ja viimane küsimus. Need varifirmad ja lähetatud töötajad, mitmed muudatusettepanekud käsitlevad ka seda Äh, mida tähendab tegelik lähetamine ja äh, mis, mis on siis äh, nii-öelda libalähetamine. ja jällegi äh, vastuvõtva riigi reeglid peavad siin esimesest päevast alates kehtima, vast-, kui just äh, saa-, väljasaatva riigi sätted ei ole soodsamad, aga ikkagi. siin on tehtud ka ettepanekuid äh, ka nii, et ettevõtted peaksid näitama, milline on nende lähetamise käive nii-öelda ja äh, lähetamine peab või sa-, tohib aset leida ainult selles sektoris, kus ettevõte tegelikult oma koduriigis ka aktiivne on, kus ta tegutseb. asja mõte on siis see, et äh, lähetatud töötaja tööhõive miinimumperioodi tuleks ka lahenduses arvestada muud muudatusettepanekud, mis on siin, siin suunatud näiteks sellele, et vältida kuritarvitamist, kuritarvitamist ja öeldakse, et äh, äh, lähetamine ei saa puudutada rohkem kui kahte jurisdiktsiooni. nimelt äh, kahte riiki ja kui seda on rikutud, seda põhimõtet, siis vastuvõtva riigi seadused kehtivad, kui just ei ole teise riigi seadused soodsamad. ja edasi arvatakse ka, et praegusel hetkel ei ole vaja uusi reegleid, küsimus on sellest, kuidas paremini jõustada olemasolevaid eeskirju liikmesriikide pädevate ametiasutuste poolt, eriti artiklite kolm ja neli kaudu rakendusdirektiivis või jõustamisdirektiivis mis on nüüd juba jõustunud. ja minu arvates, Elisabethi arvates ka, on paremad reeglid ja parem jõustamine just see, mis peab nagu käsikäes käima. ja see on ka meie lähtepositsiooniks olnud, see ongi minu poolt kõik. ootan hea meelega, mida teie arvate. ja veel üks väike lisandus veel äh, vahendajate kaudu lähetatavate eh, kohta, siin eh, on meil olemas ka vastav eh, vahendajaid puudutav direktiiv, mitmed muudatusettepanekud teevad äh, ettepanekuid, et kuidas äh, vältida kuritarvitusi. kolm punkt üheksa oli artikkel äh, komisjoni tekstis, komis-, siin on soovitud seda äh, ära kustutada, minna veelgi kaugemale, minu arvates on see täitsa õige ettepanek, sest see on just see, mida me soovime ja muidugi me oleme huvitatud ja oleme valmis, oh, sellest, mida teie arvate, oleme valmis teid ära kuulama, tänan. Uh, suur tänu, ma annan nüüd sõna PCR-i uh, varireportöör proua McIntyre'le. tänan, esinaine. kõigepealt ma tahaksin tänada raportööre uh, tehtud töö eest. ma olen teadlik sellest, et eelmise arvamuste vahetuse käigus ma juba rääkisin mitmetes, mitmete küsimuste teemal. minu arvates on oluline eh, mitte lõhestada Euroopat ja ma leian, et mõned esitatud muudatusettepanekud eh, peegeldavad just seda suurt lõhet ja me peaksime vältima lõhe tekitamist Ida ja Lääne-Euroopa vahel ja selles on meil vaja palju tööd teha, et jõuda üksmeelele. me peame leidma pragmaatilised lahendused, mida on võimalik ellu viia ja mis sobivad kõikidele liikmesriikidele, ettevõtjatele ja töötajatele. seega meie ees on suur ülesanne. me peame kõrvaldama äh, need lüngad, seadusandlused, mis võimaldavad sellist võltslähetamist ja me samas peame tagama töötajate kaitse kuid mina ei soovi selliseid meeteid, mis toovad kaasa protek protektsionismi. ja mõned riigid võivad põhimõtteliselt kasutada neid eeskirju protektsionismi eesmärgil ja see oleks kahetsusväärne Äh, äh, vastupidi sellele, mida Agnes ütles, ma leian, et me peaksime keskenduma äh, kehtivate eeskirjade jõustamisele enne, kui me hakkame tegema suuri muudatusi sellesse üsna keerulisse seadusandlikku maastikku. kaks konkreetset aspekti. esiteks, kui me räägime pikaajalisest lähetusest, mida tavaliselt kasutavad need ettevõtjad, kes lähetavad oma ettevõtjad ettevõttesisese üleviimise käigus. Äh, mõnikord on ka pikaajalised lepingud, mille nõuavad töötajatel pikema aja vältel välismaalt viibimist ja me peame tagama nendele ettevõtetele piisava paindlikkuse, mis võimaldab neil oma äh, ettevõtlusega jätkata ja ma loodan, et raportöörid vaatavad soodsalt läbi ka minu poolt esitatud muudatusettepanekud selle kohta. Äh, teine küsimus. on oluline mõista, millised on uued töövormid. tootjad mitte ainult ei piirdu oma toodete turustamisega, vaid äh, turustavad ka selle tootega kaasnevaid teenuseid ja ma tahaksin tänada Martinat täna hommikuse hommikusöögi vestluse eest, äh, kus ettevõtjad kuulasid meid ja rääkisid, millised raskused neil tekivad, kui näiteks mingid masinad või seaded tuleb remontida äh, ja nad peavad selle tegema väga kiiresti ja neil ei ole aega taotleda, täita vorme, registreeruda. ja me peame mõistma, et on tekkinud uued äh, töö Äh, vormid ja meetodid. suur tänu. järgmisena saab sõna proua Dlabajova. ja, ja ma palun kõikidel rääkida lühidalt, sest meil eriti palju aega ei ole. proua Dlabajova suur tänu, on raske lühidalt esineda, kui te tahate arvestada kõigiga, kuid ma tahaksin raportööri taset tänada tänase esitluse eest. meil seisab ees pikk teekond, arvestades äh, rohkem kui viiesaja muudatusettepaneku esitamist äh,, mis näitavad ka, et teatud küsimustes me arvamused lahknevad ALDE ei keskendunud nii palju kvantitatiivi, äh, kvantiteedile, kuivõrd muudatusettepanekute kvaliteedi küljele äh, ja juba varemas ma olen arvamuste vahetuse käigus maininud meie probleemi. kuna variraportööride koosolekud ei ole korraldatud, siis ma palun kaasraportööre täna äh, juba avalikult arvestada kõikide osapoolte arvamusega, anda neile omapoolse hinnangu ja nende põhjal esitada kompromissettepanekud, mis äh, ei piirdu äh, riiklike huvidega ja riikliku poliitika huvidega ma loodan, et Ähm, paljud ALDE muudatusettepanekud leiavad tee äh, kompromissidesse ja ma nõuan, et lähtutakse meie muudatusettepanekust faktidest ja andmetest äh, kehtivast jurisprudentsist, et need nõuded, mida me esitame, on realistlikud, kui me räägime nende nõuete kohaldamisest nendele, kes lähetavad oma tööle. Äh, me kuulsime, kuidas ettevõtetele on tegelikkuses lähetus, lähetustega ja millised probleemid on Eh, ma rõhutan neid aspekte, eh, kuid siinjuures tahaksin eriti rõhutada lähetuse kestust. ma siiski veel kahtlen, kas on vaja ajalisi piiranguid. Eh, kuid mind huvitab see, kas see lähetus on tõeline, tegelik, nii nagu jõustumisdirektiiv ette näeb, või mitte. see on põhiline probleem, mitte ajaline kestus, vaid sellest, kas see lähetus on ka tegelik ja tõeline me pikalt arutasime tasustamise üle, äh, mõned parlamendisaadikud, äh, kus on liikmesriikides alampalga määr kehtestatud, äh, tahavad praegust sõnastust säilitada ja see on arusaadav ja me peame leidma kompromissi. alltöövõtt, ma olen teinud ettepaneku selle kohustuse kustutamiseks kuna see alltöövõtt oli üsna ebaselge ja ma loodan, et on ühine tahe koostada ettepanekus see osa, sest see oli äärmiselt ebaselge. ja tahaksin mainida viimast konkreetset küsimust, see on transport. ma leian, et seda valdkonda ei saa selle õigusaktiga reguleerida ja me äh, ootame volinikult äh, vastavat initsiatiivi, ta lubas transpordi jaoks eraldi õigusakti ja sest see on väga äh, tundlik küsimus ja lõpetuseks ma tahan öelda, et ma nõuan, et reeglid oleksid selged ja lihtsad ettevõtjate jaoks ja ei koormaks üleliigselt VKE-sid ebarealistlike finantsnõuetega. me kõik saame kasu töötajate lähetamisest, me teame, et mõlemad osapooled, nii vastuvõttev kui saatev riik, saavad sellest kasu ja tänu sellele kasvab nende majandus seega me peame kaitsma teenuste liikuvust ka tulevaste eh, põlvkondade jaoks ja seda me ei tohi unustada. ma loodan, et meil saab olema viljakas eh, koostöö ja väga aktiivsed variraportööride koosolekud. tänan. tänan. Eh, järgmisena sõna proua Kari. Og først og fremmest øh, eh, tak til vores to rapportører, som øh, eh, endnu en gang har øh, stil. Er aitäh mõlemale raportöörile, nad näitasid, et me tõesti tahame koostööd teha, et tõesti väga hea on, et me saame kõiki neid küsimusi koos arutada, koos muudatusettepanekuid läbi vaadata. siin tõesti on päris palju neid juba tehtud ja ma leian, et me peaksime siin tõesti välja võtma enda jaoks põhilised põhimõtted, nagu see, et võrdväärse töö eest võrdväärne palk, eriti kui seda tehakse ühes ja samas kohas. tegelikult äh, komisjoni president Juncker on ka seda juba öelnud, nii et lihtsalt korrakem tema sõnu. siit arutelust tuleb välja ka seda, et meil on väga suured erinevused äh, liikmesriikide tööturgudel äh, näiteks selles osas, kas on olemas seadusandlus, kas on kokkuleppeid sõlmitud, sektoripõhiseid kokkuleppeid, üleüldiselt kollektiivseid kokkuleppeid ja nii edasi. just sellepärast tuleb meil selles direktiivis hoolitseda ka selle eest, et me arvestame sellega, et tööturud on erinevad kui meil õnnestub tõesti võrdväärse töö eest võrdne, võrdväärne tasu ühes ja samas kohas tehtud töö eest saavutada, siis ei olegi ju meil sellist negatiivset konkurentsi, et kes pakub kõige halvemat panka, palka ja kõige halvemaid töötingimusi. see peaks ka meie muudatusettepanekutest välja tulema. väga tähtis on nõuda ka seda, et äh, sektoripõhiseid äh, Äh, kokkuleppeid sõlmitakse, selliseid kokkuleppeid, mis kehtivad siis kõigile ja on tõeliselt kollektiivsed. ning tasustamine. tõesti, siin on väga suured lõhed liikmesriikide vahel ja sellepärast liikmesriigid peavad ise ütlema, mis nemad mõistavad palga all ja just sellepärast on väga tähtis, et me seda toonitaksime ja siin ka selgelt välja tooksime. siis äh, peab selgeks tegema ka seda, et lähetamine peab olema ajutine, ei ole, me ei taha ju öelda, et inimesed ei või minna teise liikmesriiki tööle lõplikult, aga siis on nad äh, töömigrandid. kui on aga tegemist lähendamisega, siis on tegemist tõesti ajutise äh, lähetamisega, me peame panema mingi tähtaja paika, sa võid küll jääda teise liikmesriigi, aga siis sa oled töömigrant ja siis sulle kehtivad hoopis teised õigused ja kohustused. väga tähtis on, et kõiki lähetatud töötajaid võrdselt ja ühtemoodi koheldakse. nii et me tõesti peame neid küsimusi põhjalikumalt arutama ja ootan juba neid arutelusid koos teie kõigiga. ja nüüd saab sõna Terje Randke tänan, esinen, ma tänan Kari raportööre ja variraportööre, kes tutvustasid oma muudatusettepanekud. jah, meie seisukohad võivad erineda, aga kui ma loen muudatusettepanekuid, siis ma täheldan, et kõikide, peaaegu kõikide inimeste seas, kes selle teemaga töötavad, on soov leida õige tasakaal teenuste osutamise vahel, mis on Euroopa Liidus põhiõigus ja teisalt töötajate ja kaitse vahel. ma arvan, et äh, meil on võimalus jõuda äh, tugeva hea ühise seisukohani. Äh, üldiselt öeldes meie muudatusettepanekud valmisid vaimus, et saavutada selline tulemus, millest saavad kasu kõik eurooplased, nii need, kes loovad korralikud töötingimused kui ka nendele, kes lähevad tööle teise liikmesriiki ja ka nendele, kes töötavad oma koduriigis. me ei hakka neid eh, üksteisele vastustama, me tahame, et kõik Euroopa Liidu töölised eh, võidaksid sellest olukorrast. ja ma kommenteeriksin eh, mõningaid punkte, mida kolleegid juba varem maininud. esiteks, meie jaoks on oluline, et meil on õiguslik alus mis ei tugine mitte ainult teenuste äh, osutamise vabadusele, vaid ka töötajate kaitsele ja liikumisvabadusele, sest me räägime töötajate liikumisvabadusest Euroopa Liidus ja see peaks olema peegeldatud ka dokumendi õiguslikus aluses. kui me räägime tasustamisest, ja ma arvan, et seda tuleks laiendada ja see peegeldub ka meie muudatusettepanek, et reisikulude ja majutamiskulude mahaarvamine tekitab suurt probleemi lähetatute jaoks Euroopa Liidus ja seda tuleks sõnaselgelt direktiivis mainida, et see ei ole lubatud. mis puudutab lähetuse kestust, minu jaoks äh, see tähendab õigusliku selguse saavutamist. praeguses direktiivis on kirjas, et lähetus on ajutise iseloomuga ja õigusliku selguse jaoks me peaksime otsustama, mida see tegelikult tähendab. muudatusettepanekuid on mitmeid selle kohta ja variraportööride koosolekul me peaksime sellest rääkima. kui me räägime kollektiivlepingutest, siis hetkel on kollektiivlepinguid äh, Äh, on üsna piiratud arv, mis kohalduvad liikmesriikides äh, lähetatud töödele. Saksamaal on äh, seitsekümmend tuhat kollektiivlepingut ja ainult kakskümmend tuhat nendest kohalduvad lähetatud töötajatele. see tähendab seda, et me peame suurendama kohaldamisala, selle kohta on erinevad ettepanekud. kui me räägime liikmesriikide erinevatest õiguslikest süsteemidest, see tähendab, et me peame leidma tehnilise lahenduse, mis sobib kõikidele liikmesriikidele, kuid hetkel on liikmesriikide vahel suured erinevused kollektiivlepingute kohaldamisel äh, lähetatud töötajatele. kui me räägime alltöövõtust äh,, siis meie eesmärk äh, peaks äh, olema suunatud sellele, et äh, äh, selle reegli vältimist takistada, ka selles osas me vajame selgust ja transpordisektoris tegemist on valdkonnaga, kus on väga palju probleeme lähetustega, äh, siis see sektor peaks olema kindlasti äh, kaasatud ja direktiiv peaks kohalduma ka sellele sektorile. me esitasime ainult kolmkümmend muudatusettepanekut, nagu juba Elizabeth mainis ja seda põhjusel, et me tahtsime näidata, et rohelistena meile on selles arutelus äh, üsna järjekindel seisukoht ja me soovime teha konstruktiivset koostööd teiste fraktsioonidega, et leida äh, Euroopa Parlamendi jaoks väga tugev äh, seisukoht, sest see on alles esimene samm ja sellele järgnevad kolmepoolsed läbirääkimised ja arutelud komisjoni ja nõukoguga ja ma arvan, et sellest vaimust kantuna me jõuame ühiselt meie komisjonis äh, heale seisukohale. Laura Agia is-. aitäh, Laura Agia, et ei ole kohal see tähendab seda, et härra Marta saab sõna. Merci, madame le president. suur tänu, proua Sinine. ma ilmselt ei üllata teid, kui ma ütlen, et me oleme väga häiritud selle töö, töö tõttu, mis siin on tehtud. meie oleme lihtsalt selle poolt, et lähetatud töötajate direktiiv üldse ei oleks mitmel põhjusel. kõigepealt me arvame, et see on üks sotsiaalse dumpingu algpõhjuseid, mida siin Euroopa Liidus on näha. teiseks põhjuseks on see, et äh, siin tehakse lihtsalt tiluravi äh, direktiivile ja äh, kuidas kõike seda finantseerida, see ei ole selge. nüüd proua Morano on täiesti õigesti rääkinud probleemist. Komp-, äh, konkurents toimub praegu idapoolsete ja lääneriikide vahel. Äh, muidugi osad on äh, huvitatud, et see direktiiv kehtiks, läänepoolse nimelt nende palgad jäävad alles, idapoolsetel riikidel jällegi on kõik igati huvitatud sellest, et see direktiiv jääks alles, VKE-de jaoks on oluline see no niikuinii ei koli ümber ja siis need, kes äh, käsutavad, äh, äh, nemad loodavad, et kui töötajad et eh, töötajaid võib lahti lasta, siis eh, saab kokku hoida ja eh, kasumit suurendada, siis saab aktsionäridele dividende maksta. ja nüüd proua Morin ja, ja proua Jongerius nüüd mängivad selle teemaga, mängivad nende muudatusettepanekutega, mis on tehtud isegi kui on selge, kõik on suunatud sellele või, või et äh, sotsiaalset dumpingut tuleks vähendada. aga mina teen ettepaneku, äh, meie muudatusettepanekust üleüldse on niimoodi äh, sageli öeldud, et ideaalne on see, et kehtiksid äh, kõige soodsamad äh, tööreeglid äh, vastavalt sellele riigile, kuhu inimene on saadetud, siis oleksid kõik rahul idapoolsetes ja läänepoolsetes riikides. jäingi kolme minuti piire. Uh, thank you, I will read uh, the list now with speakers and.... aitäh, nüüd Äh, paneme kinni kõnelejate nimekirja, sest meil on kõigest tund aega veel aega jäänud ja ma tahan, et raportorid saaksid ka veel lõpus arutelu kokku võtta. panin ennast järgmisena kirja, siis Emilian Pavel, Adam Kosa, härra Lenaers, Kukan, Toomas Mann, Danuta Jaslovetska, Renate Veeber, proua Soidrova, Helga Stevens ja kui hästi läheb, Olle Kristjansen ning siis veel ka raportöörid ja siis on ka nimekiri lukus, nii et teil ei ole võimalik rääkida kolm minutit, nagu oli võimalik rääkida variraportööridel. Helga Stevens, vabandust, aga ma olen variraportöör. Like ma tahaksin lihtsalt öelda, et ma olen variraportöör, nii et miks mind pandi nimekirja lõppu, ma sain aru, et ma peaksin kohe alguses sõna saama vastavalt meie informatsioonile on variraportööriks proua McIntyre ja tema sai sõna, aga meil ei ole kahte variraportööri ETSR fraktsioonist. hästi, siis ütlen nüüd ise paar sõna sekka. kõigepealt tahan toonitada, tahan toonitada, kui tähtis on, et meil oleks õigusloomeline alus, mitte keegi siin ei eita, et äh, see on tähtis ja et see puudutab äh, töötajate õigusi, nii et miks peaks õiguslik alus siis olema ainult äh, ühisturule, meil olid siin kuulamised ekspertidega, kes rääkisid, kui tähtis on väga tähtis, kui tähtis on tõlgendada öö, nende erinevate juhtumite kaudu, mis meil on siin olnud, äh, ka õigusliku aluse loomist. tahan toonitada, kui tähtis on, et äh, hüvitamine on liikmesriikide ainupädevuses, seda mainis ka proua Morin Chartier ja see hüvitamise kontseptsioon peab jääma liikmesriikide pädevusse ning äh, Euroopa ei suuda palgatumpingule enam vastu panna, meil tuleb tõesti midagi ära teha. meil on ajakava paika pandud, kui töötajate põhiõigustega direktiiviga tegeletakse, siis ma ei usu, et meil on vaja siin tähtaega õiguste redel tegelikult nii tööandjate kui ka töövõtjate jaoks põhjustab segadust ja siis ei tea mitte keegi, mis siis kehtib pärast kahte aastat, ühte aastat või pool aastat. miks peetakse töötajat ikka veel lähedatuks ja kuidas kohalikud ametiühingud teavad, äh, millal nad saavad kollektiivselt midagi ette võtta? Need olid siis selgitused minu enda poolt, minu muudatusettepanekutele ja nüüd annan sõna Emilian Pavelile ning äh, meil on tõesti väga vähe aega, tehke lühidalt. aitäh, räägin saksa keelt. uued liikmesriigid on muidugi vägagi huvitatud sellest liikmes, sellest direktiivist ja ma tahaksin kohe alustada paari küsimusega, mille pärast olen veetnud nii mõnegi unetu öö. kuidas see asi nüüd siis peaks praktiliselt välja nägema? see, mille me oleme muudatusettepanekutega välja pakkunud ja ja kuidas see mõjutab neid, kes peavad kinni kõigest sellest, mis on vanas direktiivis äh, kirjas? tõesti, kui nad peavad kinni, siis tuleb mõelda, et mis saab edasi, me peame seda variraportööridega veel kohtumistel arutama. Need, kes ei pea vanast direktiivist kinni ja ka sellest, mis meie siin viimastel aastatel oleme otsustanud, kas nende uute reeglitega on neil siis stiimul olemas reeglitest kinni pidada? ma ütlen, et ei, neid ei huvita lihtsalt see, mida me oleme siin otsustanud. siis riiulifirmad, nendega tuleb tegeleda. ma olen täiesti nõus muudatusettepanekutega. jah, riiulifirmadega tuleb tegeleda. ja noh, mida me teeme siis nende liikmesriikidega, kus äh, tänu meie direktiividele on tööjõust puudu? mulle valmistas muret ka see, mida ma siin kuulsin, et äh, need ettevõtted, kes läänes äh, uusi lepinguid sõlmivad, saavad lähetusele saata ainult pikalt firmas töötanud inimesi, kuid uued lepingud tähendavad ju ka seda, et on vaja uusi töötajaid siin, kui tahetakse lisa, jõululisatasu maksta, noh, kui keegi siis ainult pool aastat on lähetatud, kui palju ta siis saab selle lisatasuna, kas ta saab kahe kuu eest lisatasu, kaheksa kuu eest, nendega me peame tegelema. ning mulle tundub, et äh, me ei peaks praegusel hetkel hakkama veelgi karmimaks tegema nende inimeste elu, kes nagunii peavad kinni nendest reeglitest, mis me siin oleme vastu võtnud. ma kirjutasin ka tegelikult paljudele muudatusettepanekutele alla. Agnes, sa tead, ma olen paljude küsimustega nõud, kuid see kuus kuud, kuue kuu piirang, sellega ma küll nõus olla ei saa. Uh, aitäh, järgmisena härra Kossa, palun to be very concentrated. hästi lühidalt, palun. elnök asszony, igyekszem rövidnek lenni. aitäh, proua esimees, üritan teha lühidalt, tõesti. arvestan ka variraportööride saavutatuga, tõesti saavutatu on päris hea, aga ma ei ole veendunud, et meil seda menetlust on vaja, kuid noh, üritame siis parima sellest saavutada olen seda juba mitmeid kordi öelnud, tegemist ei ole siin lääs-ida vastu või ida-lääne vastu probleemiga ja töötajate lähetamise osas Euroopas teisel kohal on Saksamaa ning võrdväärse töö eest võrdväärne palk on põhimõte, mida tuleks kõigepealt hakata meil kodus äh, ha rakendama, kodupiirkonnas. ja pärast seda oleme me saavutanud siis ka usaldusväärsuse, millega on võimalik seda hakata siis ka teistele liikmesriikidele peale suruma. lepinguliste töötajate töötasud on madalamad kui kui päris, päriselt tööle võetud inimeste oma. nüüd rääkisin Euroopa Komisjonist, kirjutasin neile küsimuse ja sain vastuse, et nii see ongi. et palk sõltub erinevatest tingimustest. me räägime siin õiguslikust raamistikust ja ma olen veendunud, et väga vale on vaadata ainult palkasid palkasid ja töövõtjaid ja arvestada ainult palkade ning töövõtjatega. töövõtjaid tuleb kaitsta ning äh, tegelikult äh, me ei tohi ära unustada, et see, mida me siin otsu-, otsustame, mõjutab ka teenuste vaba pakkumist. Rooma üks tuleks äh, põhjalikult üle vaadata ning ma olen teinud terve rea muudatusettepanekuid ka selle kohta tahtsin raportööridelt ja variraportööridelt paluda, et te mõtleksite ka järgmise peale. mina juristina ei saa nendest aspektidest mööda vaadata, mis lepingus kirjas. me peaksime oma töös lähtuma sellest, mis on lepingutes kirjas ja Rooma üks määrusest tuleb kinni pidada. ning lõpetuseks hästi noh, tegeleme muudatusettepanekutega, mis on tehtud määrusele ja ma olen tõesti valmis ka siin oma panuse andma, kuid mis puudustab äh, olemasoleva seadusandluse rakendamist, siis kes sellega tegeleb, näiteks Prantsusmaal, seal võeti alles hiljuti vastu dekreet, mille kohaselt peavad kõik äh, ehitustöötajad oskama prantsuse keelt. kui nad äh, ehitusplatsil prantsuse keelt ei räägi, siis nad ei tohi ehitussektoris Prantsusmaal töötada. see on äh, fenomen, mille vastu me peaksime võitlema. selliseid olukordi tuleb ennetada. ja lõpetuseks veel. ja see ei ole nüüd päris kooskõlas kaas-, raportööride seisukohtadega, aga ma arvan, et meil on kõigil võimalik sellest tööst võita. aitäh! järgmisena Heruni Lenaers ja pärast seda Edward Kukan, palun. aitäh, proua esimees! aitäh variraportööridele raske tehtud töö eest ja aitäh ka kolleegidele, kes tegid viissada muudatusettepanekut, mis kohe kindlasti kaasraportööride töö lihtsaks teeb järgnevatel nädalatel. tahtsin veel kord toonitada, et me peame tõesti siin äh, Äh, endale selgeks tegema, et me räägime teenuste vaba liikumisest, mitte töötajate vabast liikumisest. töötajatel on alati olnud võimalik minna ükskõik millisesse Euroopa Liidu liikmesriiki ja töötada vastavalt sealse riigi reeglitele ja seadustele. me räägime siin teenuste vabast liikumisest ja tegelikult Marianne Tysoni esialgses lepingus oli, ettepanekus oli ka kirjas, et meil on vaja rohkem lähetamist, mitte vähem. mina ise olen ka piiri äärest pärit ja olen sellega nõus, aga meil on vaja rohkem õiglast lähetamist. meil on siin kolleege, kes ei soovi, kes soovivad teha lihtsamaks teenuste äh, pakkumist piiriüleselt lähetamise kaudu ja teised, kes tahavad lihtsalt õiglasemaks seda teha, nüüd tõesti väga raske on siin tasakaalu saavutada tõesti, meil on põhjust olemasolevaid reegleid kohandada, sellepärast et töötajate lähetamine ei ole päriselt kunagi toimunud nii, nagu seda mõeldi üheksakümnendate alguses. siin on kolm tegurit, kõigepealt äh, varilähetamise ennetamine, peame väga selgelt äh, äh, paika panema selle, et äh, kes lähetab kelle millisesse riiki, siis äh, hüvitamine, olen täiesti nõus kahe vari, kahe kaasraportööriga, et nad üritavad siin äh, hüvitusi rohkem paika panna äh, nii, et need oleksid kooskõlas riiklike seadusandlus, riiklike seadustega ja kui meil tõesti õnnestub kuidagi väga hästi see hüvitis defineerida siin direktiivis, siis tegelikult palju on võimalik ära lahendada, näiteks lähetused pikkus, seda on vaja ähm, sellega on vaja vähem tegeleda, kui definitsioon on paigas. me peaksime tegelikult seda sektoripõhiselt vaatama. on sektoreid, kus on palju lähetamist, teisi, kus seda on vähem, sektorite olukord ei ole sama. nii et me ei peaks siin ühte reeglit kõikidele välja töötama, sest äh, see ei toimi. ja olen täiesti nõus Adam Kosaga, peame tõesti olema väga kindlad, et isegi kui me siin poliitilisi kompromisse välja töötame, see, mille me välja töötame, peab olema õiguslikult veekindel, ei ole vaja seda, et äh, järgnevatel aastatel Euroopa Kohus tegeleb siin mitme juhtumiga ainult sellepärast, et meie oleme siin midagi välja pakkunud. aitäh! järgmisena Edward Kukan ja siis Toomas Mann. Edward Kukan, palun. aitäh, proua esimees, kõigepealt äh, au ja kiitus mõlemale raportöörile selle eest, kuidas nad täna hommikul meie arutelusid sisse juhatasid ja ka jõupingutuste eest, mida nad on siin teinud selle väga raske küsimuse läbivaatamisel. mõned üldised märkused. ma tegin muudatusettepanekuid selleks, et oma seisukohta välja tuua. esiteks ma arvan, et me peaksime tõesti sektoripõhise seadusandlusega tegelema transpordiga. ma tõesti palun, et raportöörid mõtleksid selle direktiivi ülevaatamise mõjudele äh, nendele ettevõtetele, mis töötavad Euroopa Liidus. töötajate lähetamise direktiivi ülevaatamine ei ole siin lahing tööandjate ja töövõtjate vahel. ei, me peame pigem hoolitsema selle eest, et ühisturg toimib ja toimib äh, igal suunal ja et äh, teenuste vaba liikumine on tagatud. selle eesmärgi täitmiseks tuleb meil rohkem ära kuulata neid, kes on igapäevaselt äh, lähetatud või tegelevad lähetamisega, ehk siis ettevõtted, kes lähetavad ja inimesed, keda lähetatakse nii et me peame hoolitsema selle eest, et me ei loo siin äh, suuremat halduskoormust äh, nii tööandjate kui ka ettevõt-, tööandjate kui ka töövõtjate jaoks. nii et sellega tuleks minu arvates arvestada. aitäh! Thank you, Mr Mann, the floor is yours. aitäh, Toomas Mann järgmisena ja pärast teid äh, proua Jaslovetska. aitäh! ka mina tahtsin Elizabethi ja Agnest tänada, teie ettekannete puhul tuli väga hästi välja, et teil on tõesti siin äh, tahe kompromisse välja töötada, te üritate siin ühist vaimu leida ja see on väga tähtis nii töövõtjate kui ka VKE-de jaoks, me peame tõesti arvestama mõlema poolega siin on mitu põhimõtet juba mainitud, tõesti, me ei tohi sotsiaaltumpingut lubada mitte kuskil äh, mitte, et me võtame ainult ühe raporti selle kohta vastu, vaid me peame ka töötajate lähetamise raportis seda välja tooma, aga seal veel tuleb ka protektsionismi vastu võidelda. USA-s näiteks tehakse seda praegu, leitakse, leiab seda üks äh, meesterahvas, kes arvab, et saja neljakümne tähemärgiga on võimalik seda teha ja rahvasaadikud plaksutavad veel sellele kaasa. peame näitama, et Euroopas me sellega ei nõustu. peale selle peame näitama, et lähetamine peab tõesti olema tõeline lähetamine, mitte vari lähetamine ja sellepärast tuleb ka paika panna, et kui pikalt võib inimesi lähetada sest kui me nüüd üritame öelda, et noh, et siis võtame varifiied, siis see on tegelikult väga õudne, ka minu koduriigis on näha seda põhimõtteliselt igapäevaselt. siis me peame riiulifirmadega tegelema. tegemist ei ole mingi pisikese kuriteoga. me peame sellega tegelema, ma öö, äh, tegelesin sellega öö, kaks erikomisjonist, nüüd Panama dokumentide uurimiskomisjon, tõesti väga tähtis küsimus jah, ja me ei saa ju hiljem oma käsi puhtaks pesta, kui selgub, et väga palju on siin valesti deklareeritud deklaratsioone. samal ajal on meil aga väga palju väikesid ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis peavad reeglitest kinni, nii et me tõesti peame vaatama, mida muuta, mida mitte. see põhimõte, et liikmesriigid vastutavad palkade eest, see on ju täiesti selge, samamoodi nagu ka sotsiaalpartnerite. ma ei leidnud mitte ühtegi vastust küsimusele eh, esinduslike eh, kollektiivsete lepingute kohta, et mis see siis tähendab, et me hakkame siin kollektiivlepingute põhimõtteid kuidagi õõnestama. ma tõesti palun, et me ka selles küsimuses mingi lahenduse leiaksime. Thank you uh,. Uh, now it's uh, madam Jasloveka and.... proua Jasloveka ja seejärel proua Weber. <clears throat> suur tänu, esinaine ma tahaksin õnnitleda kolleege, kes on esitanud muudatusettepanekud, sest äh, enamus nendest muudatusettepanekutest tõestab, et me soovime selget läbipaistvat regulatsiooni töötajate lähetamiseks, et äh, liikuvus Euroopas areneks ohutult. ma vaatasin läbi oma fraktsiooni poolt esitatud muudatusettepanekud. meie soov on saada tekst, mis annab nii selguse kui äh, lihtsuse nii ettevõtjatele kui ka töövõtjatele. kui me räägime lähetuse pikkust, me peaksime hindama, äh, milline on õiguslik tagajärg, kui lähetus on pikem kui kakskümmend neli kuud. me oleme teinud ettepaneku äh, Äh, lisada loetelu täiendavatest õigustest lähedatud töötajatele äh, kakssada kaheksakümmend üheksa. me pakkusime välja ka lähetuse kestvuse paindlikuma arvutamise meetodi, äh, võttes aluseks võrdluse perioodi kolmkümmend kuus kuud, võimalusega näha ette ka erandeid ja ka võimalusega kahekuuliseks vahepausiks. Mm, väga paljudes sektorites oleks see vajalik. lisaks sellele me pakkusime välja sätte, mis võimaldab paremini äh, ühtlustada seda direktiivi määrusega äh, sada kaheksakümmend kolm ja kui lähetatud töötajatele äh, kohalduvad vastuvõtva riigi sotsiaalkindlustussätted, tuleb ka seda arvestada muudatusettepanekus kolmsada kuuskümmend viis tegime ettepaneku, et lisaks miinimummäärale peaksid lähetatud töötaja saama lisatasu äh, puhkepäevadel ja pühade ajal töötamise eest. Neile tuleks maksta ka äh, nii-öelda jõulupreemiat ja nii edasi. ja loomulikult miinimumõigused ja kõik need preemiad ja hüvitised ning tasu lisaelemendid äh, panevad paika liikmesriigid. muudatusettepanek nelisada kaksteist on oluline meie jaoks äh,, mis sätestab äh, nimetatud andmete avalikustamist veebilehel äh,. töötajat ei tohiks trahvida äh, kui ta maksab oma palgalt õigelt maksusid, kui tal on tekkinud raskusi nende summade väljaarvutamisega. lisaks sellele me äh, pakume välja, et transporditeenused jääks välja sellest direktiivist äh, kui me räägime transiitveost ja äh, lähivedudest. see on eriline valdkond, millele peaks kohaldama eriregulatsioon. Euroopa Komisjon on korduvalt öelnud, et seda valdkonda ja teenused ei saa kohelda kui teisi äh, teenusevaldkondi ja me leiame, et transport peaks sellest direktiivist välja jääma ja oma kolleegidele ma tahaksin öelda et, et kuuskümmend protsenti lähetustest toimub erinevate lääneriikide vahel ja seetõttu ka selles Euroopa osas vajatakse hädasti seda direktiivi ja seda ei tohi unustada. E, pärast proua Weber, proua Schroeder, proua Weber. suur tänu. ma tõesti hindan kõikide kolleegide suurt tööd, mis on ära tehtud, olenemata sellest, et ähm, meil on erinevad arvamused teema kohta. tahtsin öelda, et minu arvates on siin mitmeid ähm, segaseid kohti, näiteks äh, millega õigustada selle direktiivi läbivaatamist Äh, lõppude lõpuks võib juhtuda ka nii, et äh, Euroopa Liit lõhestub, aga see ei, ei ole ju mitte kellegi huvides. selle teksti puhul tuleb öelda, et äh, tõesti vastuvõtmine toimub ikkagi nii, et läänepoolsed riigid võtavad idapoolsete riikide töötajaid vastu, aga nii-öelda kaasnevad kahjud puudutavad eelkõige äh, Kesk-Euroopa riike, Kesk-Euroopa VKE-sid, sest kõik need nõudmised, ranged tingimused, mis puhu-, mis kehtestatakse, nende puhul saavad töö, turul ellu jääda ainult suured ja rahvusvahelised firmad. minu arvates on nii, et ühest küljest tuleb ju töötajaid kaitsta, see on ju täiesti teretulnud mõte aga teisest küljest äh, tuleks äh, illegaalset, äh, seda, mis on illegaalne, hukka mõista ja ka karistada selle eest. mina ei saa aru, miks illegaalseid praktikaid tahetakse reguleerida kuidagi nii-öelda heastada eh, ühe direktiiviga. ja siis on see eh, Poola torumehe küsimus. Poola torumees ei olnud mitte iial eh, olnud lähetatud töötaja, ta läks tööle teise liikmesriiki, nagu paljud töötajad on seda teinud. aga nüüd püütakse selle lähetatud töötajate direktiiviga reguleerida äh, või lahendada küsimusi, mida tege-, tegelikult üldse ei ole vaja puudutada. ja seetõttu jõuamegi nüüd õigusliku aluseni. lähetatud töötajate direktiivil on õiguslikuks aluseks see, mis puudutab teenuseid. kõik muu äh, nõuab meilt lihtsalt õigusliku äh, aluse laiendamist, aga mina olen selle vastu väga äh, väga tõsiselt. ma arvan ka, et äh, sektorispetsiifiline äh, õigustik, kui see kehtib näiteks ainult transpordisektoris, siis see, äh, seal võib juba praegu öelda, et paljud Kesk-Euroopa riigid on Euroopa Liidu turult välja surutud neil lihtsalt ei ole vahendeid selleks, et iga Euroopa Liidu liikmesriigi seadusi tunda ja täita. ega eh, ega seadus ei ole ainult äh, mingi äh, riiklik õigusakt, äh, neid sea-, õigusakte antakse välja ka kohalikul tasandil ja ma olen, uskuge mind, ma olen rääkinud igasuguste transpordifirma esindajatega ja neil on väga-väga keeruline selles rägastikus orienteeruda. suur aitäh, proua Šoidorova ja nüüd ja proua Šoidorova ja siis proua Stevens. suur tänu, et te mulle sõna andsite. nüüd on meil võimalus selgitada neid muudatusettepanekuid, kui me tahame tõesti, et direktiiv oleks läbipaistev, siis peame selgitama, miks muudatusettepanekud on tehtud. mina olen üksteist muudatusettepanekut esitanud, aga ma annan seletusi ainult kahe kohta. kõigepealt see õigusliku aluse küsimus mina arvan, et asjakohane oleks õigusliku aluse laiendamine selleks, et kaota kõiki lähetatud töötajad. me oleme seostanud selle siin, selle õigusliku aluse töötajate vaba liikumisega ja teenuste vaba liikumisega. ja seetõttu tahaksime, et artikkel viiskümmend kuus tuleks teksti tagasi. me peame selgelt viitama siinkohal ka teenuste vabale liikumisele. minu teine muudatusettepanek puudutab transporti. Äh, usun, et on võimalik leida kompromiss kõigi nende muudatusettepanekute vahel, mis puudutavad transpordisektorit. mina sooviksin, et äh, sätestatakse ka see, et tuhande üheksasaja üheksakümne kuuenda aasta direktiiv jääb kehtima kuni selleni, kui Euroopa Komisjon on sektori spetsiifilised õigusaktid transpordi jaoks välja töötanud. teisisõnu, kardame, et praegune direktiivi läbivaatamine toob kaasa halduskoormuse suurenemisi. meie tahaksime, et transpordisektoriga nii ei läheks ja me saame aru, äh, raportöörid on kinnitanud ka seda, et transpordisektor on väga eriline, erandlik ja neil peaks olema oma sektoripõhine regulatsioon. seega ma tahaksin rõhutada veel kord, et see direktiiv ei peaks reguleerima äh, transpordisektorit, mis jääks üheksakümne kuuenda aasta direktiivi alla. nüüd kolleeg Stevens ja siis siis viimane kõneleja, Kristensen. härra Stevens vabandab äh, ähm, segaduse eest äh, koosoleku algusel, ta ajas kaks teemat segi nüüd. kui ma räägin sellest teemast, siis tahaksin öelda suur tänu mõlemale raportöörile tähtsa töö eest töötajate lähetamise teema on äärmiselt delikaatne, aga eh, sellega tuleb eh, kindlasti võidelda või sellega tegeleda, et võidelda sotsiaalse tumbiku vastu. see puudutab eh, lähetatud töötajaid, kohalikke tööandjaid ja seda ka, kuidas kodanikud Euroopa Liitu suhtuvad. tahaksin natukene rääkida sellest, kui pikk võiks olla lähe, lähetamise kestus. kui me räägime teenuste vabast liikumisest, siis äh, lähetus tähendab ajutist tööd äh, ja äh, teatud sektorites tekib oht sotsiaalseks dumpinguks ning seetõttu on vaja sätestada maksimaalne lähetuse kestus teatud sektorites. keskmine lähetus on lühem kui neli kuud tavaliselt ja ma usun, et kuuekuuline lähetus on päris vastuvõetav. riskantsed sektorid, millised on riskantsed sektorid, seda otsustavad liikmesriigid ise, muidugi liikmesriikide olukord on erinev. aga see aitab meil kinni pidada lähimuspõhimõttest teenuste vaba liikumine ja lähet-, lähetamine on tegelikult ju liikmesriikidele paljudes sektorites jõukust toonud, see ei tähenda alati sotsiaalset dumpingut ja see on selline element, mida tuleks debatis rõhutada ja mitte ära unustada. seetõttu ma arvan, et tuleks kindlasti reguleerida ka mitteriskantsete sektorite maksimaalne lähetus, arvestades seda, et lähetamine ikkagi on ajutise iseloomuga. jah sotsiaalse pettuse vastu tuleb võidelda, aga ei tohiks äh, ära unustada, millist kasu toob töötajate vaba liikumine. see on loogika, mida ma kavatsen äh, ka sotsiaalkindlustusregulatsiooni arutelu puhul kaitsta. teiseks, võrdne tasu võrdse töö eest samas kohas äh, minu meelest see on eeltingimuseks selleks, et töötajate vaheline võrdne konkurents tagada me peame julgelt võitlema pettuse ja sotsiaalse dumpingu vastu ja kahtlemata peab Euroopa Liit looma jõukust ja andma ju, võimalusi juurde ja mitte hävitama töökohti mõnes liikmesriigis selleks, et nii-öelda kõige madalama ühise nimetajani tormata. võrdne part, palk võrdse töö eest on põhimõte, mis peab vastama siis kohaldatavatele reeglitele äh, ja tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas reegleid rakendatakse, mõnikord ei rakendata üldse. Ähm, samuti tuleb vähendada halduskoormust, mis on siseturul eriti ohtlik VKE-dele. mina usun, et äh, Äh, lähetatud töötajate direktiiv toob kasu äh, siseturule ja lõpuks tahaksin öelda, et äh, kui on vaja palku reguleerida, siis sellega peavad tegelema liikmesriigid ise. ja nii nagu eelkõnelejadki ütlesid, me tahaksime ju, et selles olukorras võidaksid kõik osapooled. tänan! suur aitäh, proua Stevens! ja nüüd härra Kristjanson. suur tänu. suur tänu raportööridele tehtud töö eest. ma leian, et siin on tõesti väga õige kurss leitud, te olete keskendunud kindlatele teemadele ja seetõttu on meil tõesti väga selge ülevaade selle kohta, millest me siin räägime. olen nõus ka Toomas Manniga tõesti, ka protektsionismi vastu tuleb võidelda, samamoodi nagu ka sotsiaalse dumpingu vastu. ning sellepärast tuleb meil ka täpselt vaadata, mis on lepingutes kirjas, võrdne kohtlemine ja diskrimineerimise ärahoidmine on see, millega me peame tegelema, see peab ka direktiivis kirjas olema, see peaks olema selle direktiivi punase jooneks. mul on väga kahju, et see punane joon nii tuline on, aga ta peab olema selline me tõesti peame ka loominguliselt sellele küsimusele lähenema. olen nõus kolleegidega, kes ei leia, et äh, transport peaks siin äh, eraldi kaasatud olema. jah, äh, on ju täiesti selge, et tegelikult transport peab siin sees olema, sellepärast et transpordi puhul on meil ka tegemist lähetatud töötajatega nii et tõesti, meie parlamendi jaoks on tegemist väga tähtsa ülesandega, me näitame väga selgelt, et meie oleme need, kes võitlevad nende ülesannetega ja me hoolitseme sellest, et tehakse koostööd ja peale selle on see väga hea ka nõukogu jaoks, ministrite jaoks, sellepärast et ka ministritel on võimalik nüüd kaasa lüüa korraliku seaduseloome väljatöötamisel, ilma et riigid üksteise vastu peaksid siin võitlema hakkama tean, et me ei ole alati ühel meelel, aga tegelikult on küllalt ka neid, kes soovivad äh, meid üksteise vastu ässitada ja sellepärast me peame siin ka väga ettevaatlikud selles osas olema, selleks et saaksime välja töötada hea ettepaneku. Uh, uh, suur aitäh, et te nii lühidalt ja kokkuvõtlikult tegite. Äh, võib-olla mõned minutid veel annaksime meie raportööridele või anname Please, uh, the commission, uh, Mr Pereira. anname komisjoni uh, esindajale sõna, palun. Merci, madame la president. Euh, suur aitäh, ütleb härra Pereira. kõigepealt aitäh, et te mulle sõna andsite ja aitäh kaasraportööridele suurepärase töö eest ja kõigi nende muudatusettepanekute eest, äh, ma olen täiesti nõus sellega, millest rääkis proua Morin Chartier. Äh, muidugi äh, täiesti õigesti öeldi, et arvestades teema tähtsust, äh, neid muudatusettepanekuid ei olnudki nii palju ja nüüd äh, millised olid meie tähelepanekud, võib-olla võiks neid arvesse võtta teatud muudatusettepanekute puhul kõigepealt äh, üldises plaanis äh, nõustume sellega, et äh, kaks raportööri ütlesid ka, et meil peavad olema selged reeglid ja kontrollitavad reeglid. meie jaoks on selge, et tasu kohta tehtud ettepanekud liiguvad selles suunas, aga toonitaksin ka seda, et eh, ka need muudatusettepanekud on olulised, mis nõuavad läbipaistvust, näiteks töötingimuste kohta eh, käivad ettepanekud uues direktiivis eh, need ettepanekud võimaldavad direktiivi rakendamist konkreetselt ja liiguvad õiges suunas, aga kui me räägime erinevatest reeglitest, mis kehtivad sõltuvalt erinevast lähetuse pikkusest, et need ei, need ei äh, ole produktiivsed. ütleme nii, et kui me siin, et ühed reeglid kehtivad kuuekuulisele lähetusele, teised kaheteistkuulisele ja nii edasi, see ei lihtsusta ei töötajatega ega ka ettevõtete ega ka tööinspektorite elu. arvan ka, et on tähtis tähtis alal hoida selle direktiivi esialgset eesmärki. me tahaksime, et see oleks liikmesriikides kohaldatav äh, lähetatud töötajatele selleks, et töötajate ja teenuste vaba liikumist soodustada siseturul. direktiiv aitab koordineerida tegevust rangelt lähetuse piires ja peab ütlema, et see puudutab töötingimusi, kuid äh, kindlalt ja rangelt ainult lähetuse piires. et äh, muudatusettepanekud on siin tehtud ka selleks, et äh, laiendada neid tingimusi kuidagi, et need ei puuduta eh, ainult lähetamist, vaid võtavad arvesse ka mingit eelmist ja järgmist perioodi ja see, ma arvan, et sellisele kiusatusele tuleks vastu seista ja lähenemine peab piirduma rangelt lähetamise perioodiga. et, et see on ju meie töö eesmärk selle direktiivi puhul. nüüd varem juba rääkisin ka sellest, aga äh, kordan seda, sest meie arvates on see on väga oluline äh, seoses direktiivi õigusliku alusega. asi on nimelt selles, et me ei saa aktsepteerida ühtegi reeglit, mis võimaldavad kuidagi äh, diskrimineerimist äh, rahvusvaheliste ja liikmesriigi siseste teenusepakkujate vahel. muudatusettepanekud, mida mina olen lugenud, need löövad minu jaoks häirekella, sest me peame vaatama, millised on ikkagi need töötingimused, mida me aktsepteerime, mida me aktsepteerime ka lähetatud töötajate puhul, me ei taha, et need, et nõuded oleksid nii üldised ja lai, laiad, et äh, et neid ei saaks täita. kuna ma pean lühidalt tegema, siis äh, rõhutan, et õigusliku aluse küsimus on muidugi poliitiline, aga eelkõige juriidiline ja õigusliku aluse küsimus on meile ette antud Euroopa Kohtu poolt ja me peame fikseerima selle objektiivsete elementide alusel selles õigusaktis, kaasa arvatud selle direktiivi eesmärk. ja on täpsustatud ka, et äh, topeltõiguslik alus on ikkagi üsna erandlik. kui on tõesti kaks omavahel lahutamatut äh, eesmärki direktiivil, siis võib seda teha ja kui üks on äh, teise üle ülimuslik, aga ikkagi mul on kahtlus, et et äh, selline topeltalus võib muutuda keerukaks ja meile tundub pigem, et selle direktiivi eesmärgiks jääb jätkuvalt see, et, et tagada siseturu hea toimimine ja selle nimel tuleb koor-, koordineerida liikmesriikide õigusakte, mis reguleerivad lähetatud töötajate staatust kõige olulisem element peab olema see, mis määrab ära õigusliku aluse. tänan. Thank you and now uh, uh... suur aitäh. ja nüüd raportöörid proua Jongeerius ja proua Mora Šartan. Thank you to all the colleagues. suur tänu, aitäh kõigile kolleegidele kes äh, andsid meie diskussioonile nagu täiendava mõõtme. seda kõike oleks võinud ka paberil lugeda, aga ikkagi olen väga hea äh, või olen väga äh, rahul selle mõttevahetusega siin. siin on võimalik selgitusi jagada, värvi lisada muudatusettepanekutele. And the uh, amendments and I hope uh.... ja ma loodan, et uh, lähitulevikus. Äh, ei ehmuda ära, kui ma paluksin teilt veel kord selgitusi, natuke seletusi teie muudatusettepanekute motiveerimise ja tausta kohta, sest tõesti, meil on veel pikk tee ees aga mina olen täiesti veendunud, et me oleme oma ülesannete kõrgusel ja oleme valmis ära kuulama kõiki ettepanekuid selleks, et leida eh, ühiseid seisukohti, ähm, millest siis tulevikus lähtuda. nii, et äh, ühisturu, äh, ühisturu äh, korralik toimimine käiks käsikäes äh, äh, VKE-de äh, hea käekäiguga ja töötajate hea käe, käekäiguga ja liht-, kui me arvestame, mis siin on kaalul, siis me lihtsalt ei tohi endale lubada langemist madalamale, kui meie ülesanded meilt seda nõuavad head lahendused nüüd on seotud ka sellega, kus liigub raha ja minu jaoks on tähtis, et tõesti töötajate põhiõigusi Euroopa Liidus kaitstaks. töötajate vaba liikumine on Euroopa Liidus põhiõigus ja seda me ei taha kuidagi peatada Äh, olin äh, varem ametiühingu juht ja äh, olen alati kaitsnud töötajate õigust liikuda sinna tööle, kuhu nad soovivad, see on põhiõigus. töövõimalusi võib otsida mujalt, kui te arvate, et, et see teile kasu toob. aga nüüd on nii, et seda teenuse osutamise vabadust kasutatakse sageli kuuri alt ja ei kaitsta töötajaid pigem välditakse töötajate põhiõiguste tagamist eh, ja ma arvan, et me peaksime nende esi-, erinevate küsimuste vahel leidma õige tasakaalu. ma ei hakka siin kõigile sõnavõtjatele vastama praegu. sest äh, loodetavasti äh, äh, me ju teame, millises suunas meie seisukohad peaksid liikuma, et ühisele seisukohale jõuda. olen valmis otsima neid ühiseid nimetajaid ja koostööd tegema et leida selline ähm, üleparlamendiline toetus meie seisukohtadele. ma loodan, et see nii läheb, sest ma olen nõud-, juba kuulnud ka positiivseid hääli nõukogust ja kui nõukogu tööplaan on, on samas ajaraamistikus kui meie oma, siis äh, selleks, et kolmepoolsetele kohtumistele minna, on vaja parlamendisisest laia konsensust peame oma ülesannete kõrgusel seisma, peame olema otsustavad, otsustavad, kui me soovime peatada sotsiaalset dumpingut, aga samuti soovime me äh, ka protektsionismi ohtu vältima, sest see ei aita meid sugugi edasi ja lõpetuseks ütlen, et palun äh, lubage mul teile helistada, teiega ühendust võtta äh, ja küsida täiendavaid selgitusi, sest neid võib vaja minna. ja olen valmis kõigiga siin komisjonis koostööd tegema, mitte ainult äh, kaasraportööriga ja tahaksin laiapõhjalist koostööd saavutada. ja loomulikult selle töö alusel siis kirjutame kirjutame ka äh, uue teksti ja minu loosung on olgem oma ülesannete kõrgusel. suur aitäh, Agnes, selle positiivse avatud suhtumise eest ja selle hea kokkuvõtte eest. et äh, mina tahaksin kõigepealt tänada kõiki variraportööre ja kõiki kolleege, kes sõna võtsid täna hommikul. see äh, need sõnavõtud valgustasid kõiki neid muudatusettepanekuid, mis kolleegid olid teinud ja nüüd esimene asi, mis mulle silma hakkas, oli see, et meie äh, kollektiivne vaim on hakanud muutuma. ma isegi kirjutasin siin üles mõned fraasid ja kuulasin teid, tegin märkmeid. me keegi ei taha Euroopa Liitu lõhestada, see on tähtis. see on see, Äh, euroopalik vaim, konstruktiivne koostöö, mis on sellest äh, sõnavõttudest täna kajama jäänud. ja ma tahaksin selle eest kolleegidele öelda aitäh, sest äh, me ei saa ju töötada nii, et tahame positiivset tulemust, aga meil ei ole õiget vaimu me ei taha üksteist äh, teineteise vastu üles ässitada, me ei taha Euroopat lõhestada, see on see sõnum, mis oli oluline tänases debatis ja edasi. kõik äh, ja mõned äh, eriti on siin täna öelnud, et Prantsusmaa, minu koduriik muide on äh, olnud siin väga mures niinimetatud Molieri äh, klausli pärast, äh, sest tõesti sellega, mitte küll riigi tasandil, ärge ehmuge, ärge eksige, Rahvusassamblee ja senati tasemel suudeti see klausel siiski blokeerida, aga see Molieri klausel oli tõesti teenuste vaba liikumise ja töötajate lähetamise vastu. aga eh, kohalikul tasandil linnades, departamangudest, regioonides ikkagi eh, võetakse selles küsimuses sõna ja eh, mina olen tõsiselt võidelnud selle Molieri klausli vastu, ma ei anna grammigi järele, sest Äh, kui äh, kui see õudus äh, teoks saab, siis laguneb kogu meie töö koost, koost. siis laguneb töötajate kodanike vaba liikumine koost, siis liik-, laguneb ära töötajate vaba liikumine. ja sellepärast tahan öelda, et olge kindlad, mina olen ise oma parteile, oma erakonnale kirjutanud siin. ka nemad on olnud siin väga erutatud mõnikord ähm, on vaja ka oma erakonna ridades häält tõsta, aga me ikkagi pidime seda tegema, sest äh, see on võitlus, äh, mida, mida tuleb siin pidada te, ma usun, et te mõistate, et et näete, milline on minu vaimsus, milline on minu kolleegi Agnese vaimsus, mina ei ole siin mingi prantsuse ideaalide kaitsja, ma olen, ma ei taha Euroopa Liitu lõhkuda, ma tahaksin Euroopa vaimus edasi töötada, seega Molieri klausel ei ole eh, minu klausel, ma tean, kust see pärit on ja reklaami ma sellele ei tee enam. ja eh, nagu te aru saate, võitlen selle vastu. teiseks, kui ma selle vastu olen, siis ma kaitsen ju teid siin kõiki, kõiki neid, kes kogu Euroopas Äh, on lähetatud töötajaks. ja see teine punkt, ma usun, et meid, Agnes, sa nõustud minuga, see puudutab meid kõiki, sest äh, kui me kõik need märkused, teie tehtud märkused äh, läbi vaatame, siis me näeme, et te kõik ju otsite konsensust. me ei taha protektsionismi toetada, me tahame konsensust leida ja selles konsensuse otsimise protsessis, nagu kolleeg Kristjanson ütles, selles protsessis kujunevad välja lõpuks siis Euroopa Parlamendi seisukohad, mille me esitame nõukogule. tahaksime enamuse toetust parlamendis, tahame olla tugevad, kui me läheme kolmepoolsetele kohtumistele. seega võidu jaoks on vaja meil oma positsioone tugevdada ja seetõttu oleme väga palju tööd teinud, aga veel väga palju on vaja ära teha ja mitte ainult meil kaasraportööridel. ja seetõttu tahaksingi Martinale öelda, et näete, variraportöörid peavad ka koos käima, jah, meil ikka on, olid ju variraportööride kohtumised ka, aga järgmine variraportööride kohtumine on juba selleks ette nähtud, et vaadata kõik need muudatusettepanekud läbi, sest meil on vaja hakata nüüd koostama kompromissettepanekuid ja kõik variraportöörid peaks, oleks pidanud eelmisel nädalal saanud kutse järgmisele koosolekule. see peaks toimuma viiendal aprillil, eks ole? ja siis on meil tegelik võimalus juba astuda töö uus, uude etappi, äh, mis äh, nõuab meilt kompromissi ja konsensuse otsimist kõikides nendes punktides, kus me suudame, kus me võime ja võib-olla on tegemist siin muutuva geomeetriaga lõpuks, sest ideed on erinevad. aga igal juhul on meie eesmärk leida kompromisse. äärmiselt oluline on minu jaoks see, et me alustaksime, arutaksime probleeme põhimõttelisest seisukohast, et äh, teenuste osutamise vabadust tuleb garanteerida. Äh, samuti meie poliitika on see, et võrdse töö eest tuleb võrdne tasu, kehtestada, vastasel korral tõesti tekib sotsiaalseid moonutusi ja äh, tasu hüvitise küsimuses äh, peame kindlasti veel rääkima ja ka peame rääkima transpordist ja nüüd õigusliku aluse küsimus. Äh, kuulsin loomulikult härra Pereira ettevaatlikkust kui ta rääkis topeltõiguslikust alusest ja ütles, et see on täiesti erandlik ja muidugi teil on õigus. aga ikkagi siin tööhõivekomisjonis ei ole me sellised nagu siseturukomisjonis me räägime siiski siin mitte ainult teenuste pakkumise vabadusest, aga võitlusest ka sotsiaalse tumpiku vastu, teenuste pakkumise vabadusest ja äh, kõigel sellel on sotsiaalne mõõde. see mõõde on see, äh, mida meie arvates peaks ka respekteerima. see on meie, meie töö on poliitika siin, meid on siin valitud selleks ja meie tahaksime ju ka äh, kaaskodanikele saata sõnumi, et meil on sotsiaalne Euroopa, Euroopa, mis muretseb äh, Euroopa kodanike käekäigu pärast. vaadake kõiki neid Euroopa tasandil läbi viidud uuringuid. esimene teema, mis äh, silma hakkab, äh, kui meie kodanikud oma muresid väljendavad, on seotud tööga, tööga ja meie kodanikud ütlevad meile, mida siis Euroopa on meie jaoks teinud minul eh, ei ole küll mingit isu eh, varjata ennast mingisuguste praktiliste sõnakõlksude taha. ei, nii ei tehta. meil on võimalus eh, uksi lahti suruda ja kaugemale minna. seda ütlen teile, härra Pereira. et meil on palju tööd veel teha, aga küll me, küll me jõuame oma sihini ja lõpuks ma tahaksin tänada veel kõiki kolleege ja, ja neid veenda selles, et, et, et seda tööd tuleb teha ja suur aitäh Agnesele, sest lõppude lõpuks see töö ei ole ju lihtne. me äh, oleme ju erinevatest fraktsioonidest ja meil võiks olla ka erinevaid seisukohti, ka vastukäivaid seisukohti, aga meie vaim on ülesehitamise vaim, tahame koostööd teha ja, ja kaasavalt tööd teha ja selles vaimus me selle direktiiviga ka tegeleme, aitäh! For... suur tänu Agnesele, äh, Jongeeriusele ja proua Morin Chartierile. Äh, oli väga huvitav kuulata, mis teil öelda on, meie ootused on nüüd väga suured, kuid me jätkame tööd jälle kell kaks, kui kohale tuleb Marianne Tyson Euroopa Komisjonist ja kui toimub arutelu äh, noorte tööhõive teemal. seega tere tagasi tulemast kell kaks.